Señorías. lugupeetud daamid ja härrad. esimene punkt, mida me hakkame arutama, on suuline küsimus komisjonile, see puudutab töötajate vaba liikumist. töötajate vaba liikumine ning ajutised piirangud Rumeenia ja Bulgaaria kodanike suhtes Euroopa Liidu tööturul ja kõigepealt saab äh, sõna küsimuse autor proua Plumb. în prezentarea privind äh, starea Uniunii, președintele suur tänu.